kallid kolleegid, alustagem nüüd kohe äh, tööga, äh, sellepärast et me tahame hääletamisega täpselt õigel ajal ehk siis kell kuusteist viisteist alustada. mulle tundub, et kõik olulised saadikud on nüüdseks juba kohale jõudnud, mistõttu alustagemgi. Äh, esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. palun võtke teadmiseks, et punkt number üheksa, mis puudutab hääletust Euroopa piiri ja rannikuvalve osas, leiab aset enne punkti viis hääletust muudatust ja kui kellelgi vastuväiteid ei ole, on see muudatus ka heaks kinnitatud. Äh, teine äh, punkt, see äh, tõlkeprofiil, meil ei ole horvaatia ja iiri keelde tõlget ja tahaksin teada anda ka seda, et kell kuusteist viisteist algab meil hääletus, nii et palun kontrollige, et teil oleks elektroonilised hääletuskaardid kaasas. nüüd siis punkt kolm järgmiseks milleks on rahvusvahelise kaitseseisundi andmise ja äravõtmise menetluse üht ühiste nõuete kohaldamise eesmärgi Euroopa Liidu ühise turvaliste päritoluriikide nimekirja kehtestamine Äh, Silvi Guillaume on raportöör, äh, üheksakümmend viis muudatusettepanekut on esitatud ja nagu te teate, kallid kolleegid, siis praegusel hetkel ei ole meil üle-euroopalist nimekirja äh, turvaliste päritoluriikide kohta ja komisjon tahab sellise nimekirja moodustada, mis vastaks ühtsetele kriteeriumidele ja annaksingi sõna raportöörile ja pärast teda saavad sõna meie komisjoni liikmed, kes sõna soovivad. niisiis, kõigepealt annan sõna sulle, Silvi, palun. Äh, suur tänu, härra esimees. tegelikult on meil ainult üheksakümmend neli muudatusettepanekut, üks võeti tagasi, jumal tänatud. ma tahaksin äh, jah, siis võtta sõna mm, variraportööridega esitatud, variraportööride poolt esitatud muudatusettepanekute osas, neid küll ei ole siin täna väga palju kohal, aga mm, üldiselt äh, kõik muudatusettepanekud ähm, äh, vabandust, kõik muudatusettepanekud puudutavad neid osasid, mille osas me ei jõudnud kokkuleppele variraportööridega, paljudes jõudsime. ja omalt poolt on panustanud äh, ka presiidium, seda on palutud. selline lähenemine leidis järgimist ka nõukogus nimelt äh, Varjupaigaametilt on palutud ka seisukohta. ja konkreetselt äh, pöördus Euroopa Komisjon äh, siis ka selle ameti poole, andes sellele selle konkreetse pädevuse. nüüd muudatusettepanekud, mis puudutavad siis riike, mis jäävad kõrvale. viis olulist gruppi siis muudatusettepanekutest kõigepealt Euroopa nimekiri, teine, kuidas äh, lisatakse riike sinna nimekirja, kolmas osa puudutab äh, äh, riigi peatamist turvaliste päritoluriikide nimekirjas ja siis on metodoloogia, ma tahaksin lühidalt, kui lubate, nendest punktidest kõikidest räägime. ehk teisisõnu siis siseriiklikud ja Euroopa nimekirjad kõik variraportöörid toetasid seda, et harmoneeritaks rohkem neid nimekirju, tähtajad ja mudelid, mida kasutatakse nimekirjade koostamisel, on erinevad, kuid soov on täiesti selge, et harmoneeritaks rohkem senisestega võrreldes. ja mulle tundub olevat täiesti võimalik esitada ettepanek, mis aitaks siis äh, nii-öelda äh, vähendada neid erinevusi liikmesriikide ja Euroopa Liidu nimekirja vahel, see oleks üsna kiiresti võimalik ära teha ja ülemineku faasis siis on võimalik äh, liikuda samm-sammult Euroopa ülese nimekirja suunas ja seda lähenemist tunneme me, äh, toetame me kõik. teine teema puudutab äh, nimekirjade läbivaatamise ja revisjoni protsessi ja, ja riikide nimetamist sinna nimekirja lisamist. mõned variraportorid palusid, et konkreetsemad sätted oleksid riikide lisamise kohta sees ja see võib ollagi väga kasulik, kui on võimalik läbi selle kiirendada ka Euroopa ühtsele nimekirjale üleminekut ja see puudutab siis äh, tegelikult ka seda esimest punkti, millest ma juba rääkisin. nüüd edasi, äh, nimekirjas äh, liik-, riigi nimekirjast mahavõtmine ajutiselt, kui olukord riigis ootamatult halveneb, liikmesriigid vabandust, kolleegid äh, soovivad, et oleks võimalik reageerida nii kiiresti kui võimalik, kui, kui äh, turvaliseks päritoluriigiks äh, kuulutatud riigis olukord äh, järsku oluliselt halveneb ja peaks äh, samas olema võimalik ka paindlikkus äh, sisse kirjutada sellesse süsteemi, et oleks võimalik riiki nimetada ka kiiremini ja paindlikumalt uuesti nimekirja, kui olukord pareneb, nii et oodatakse sellist süsteemi, mis annaks võimaluse kiiresti reageerida ja ei oleks riik liiga bürokraatlik. et asi oleks äh, ka äh, kasutatav nii-öelda. ja äh, kui seda ei tehtaks, siis on nende liikmesriigi, vabandust, nende riikide endi jaoks olukord palju raskem, raskem ka Varjupaigaameti jaoks ja nii edasi. neljas punkt, põhiõigused. väga palju muudatusettepanekut on esitatud selles küsimuses. see mulle iseenesest väga meeldib, viidatakse õiguslikule raamistikule või selleks, et siis puudutatud isikute õigusi kaitsta taotud selle taolistes menetlustes enamus muudatusettepanekutes on täiesti õigustatud ja lähevad äh, vastavusega sellega, mida on öelnud Euroopa Põhiõiguste Amet, ähm, olles nendega olnud kontekstis. viies äh, punkt, metodoloogia äh, on tehtud muudatusettepanekutega väga olulisi ähm, täpsustusi, aga pärast ähm, variraportööride viimast kohtumist ei ole rohkem muudatusettepanekuid esitatud. ja sellest ma järeldan, et minu lähenemist toetatakse mille ma olen võtnud selle raporti puhul, me leppisime kõik kokku selles, et see metodoloogia on tõesti kõige olulisem ja komisjoni ettepanek praegu ei eelista ühte metodoloogiat teisele väga selgelt. nii et me üritasime sellise lähenemise võtta, ÜRO inimõiguste volinik öö, ähm, on ka viidanud nendele järeldustele, aga Eh, kolleegid, kes on minu poole pöördunud, nendele ma tahaksin öelda, meie eesmärgiks ei ole Euroopa meetoditega midagi uut luua. me tahame lihtsalt seda, et Euroopa nimekiri hakkaks toimima. Euroopa Komisjon eh, oma ettepanekus, mille ta tegi neljandal mail ehk alles hiljuti, on andnud Varjupaigaametile info kogumise õiguse päritoluriikide kohta ja peab ole, selles osas väga täpselt väljendama. konsultatsiooniprotsess ja ma rõhutan, et tegemist on konsultatsiooniprotsessiga, mis hõlmaks äh, huvitatud osapooled ja pädevad äh, äh, ametid. eriti arvestades seda, et antakse ametile uued pädevused ja sama järelduse on teinud ka ÜRO äh, pagulaste ülemvolinik. meie eesmärgiks ei ole siis luua mingit kohmakat süsteemi, vaid midagi, mis äh, tõesti ka toimiks ähm, ja me ei taha loomulikult ka upikusse ajada meie äh, nimekirjade puhul neid äh, turvaelemente. aga kogu see teema ei ole tulnud laest. Ähm, näiteks on Briti näide kes on seda konsultatsiooni eh, nõudnud, Prantsusmaa samuti, on eh, nõudnud, on eh, nende nimekirjade puhul läbi viinud liikmesriigi tasandil uue reformi. järgmine variraportööride kohtumine leiab aset seitsmendal jaanuaril ja võta, võtame sellel kohtumisel siis läbi kompromissmuudatusettepanekud ja teen mõned soovitused äh, ka siis selles osas, mida ma ütlesin ja loodetavasti õnnestub hääletada nii kiiresti kui võimalik, et meie arutelud kannavad vilja ja ma tahaksin enne juuni lõppu veel hääletada. ja siis meil õnnestub võib-olla äh, vastata kõikide mm, küsimustele, kõikidele murekohtadele ja me ei taha seda teksti kasutada mitte mingitel muudel kaalutlustel, kui see on ette nähtud. suur tänu, härra esimees. Um, suur aitäh ja liigume nüüd edasi kohe variraportööride juurde. kallid kolleegid, kui teil midagi selle vastu ei ole, siis ma kehtestaksin nüüd kaheminutilise kõneaja selleks, et õigeaegselt äh, hääletusega alustada. nüüd äh, proua Taati, palun. suur tänu, tahaksin tänada meie raportööri Silvi Guillaume'i see tehtud töö eest, väga põhjalik töö. ta on väga kannatlikult teinud oma tööd auväärt pika meelega Äh, ja viisakusega, elegantselt on äh, ta saavutanud selle raportisega edu ja ma tutvustan äh, teile ka meie seisukohad meie muudatusettepanekutega seoses. me tahaksime, et sõnastataks liikme, paremini liikmesriikide nimekirjade ja Euroopa nimekirja vaheline suhe, kas me ei taha ju, et me, me teeksime tööd mitte millegi heaks. liikmesriikide ning Euroopa nimekirjad peavad kehtima nii, et Euroopa nimekiri võib-olla ei ole äh, täielik, aga, aga need Euroopa nimekirja austatakse, ei tekitatakse mingisugust äh, täiendavat segadust. tekiks, kõigepealt on meil siis äh, segadus selle osas, kes on mis on turvalised päritoluriigid, mis mitte, siis veel täiendav menetluslik äh, segadus. Euroopa pä turvaliste päritoluriikide nimekirja puhul peab olema kindel menetlus paigas äh, kolmandate riikide lisamise kohta sellesse nimekirja. me peame seda rakendama siis, äh, kui kolmandat riiki tuleks sellesse nimekirja lisada. see nimekiri oleks õhu tõhus ainult siis, kui vastu võetakse tagasivõt-, tagasivõtu lepingute süsteem ja kui meil on turvalised päritoluriigid, kes ei võta tagasi oma rändajaid oma territooriumile, siis ei ole seal nimekirjal mingisugust mõtet. ja siis see nimekiri peaks olema seotud ka Euroopa toetustega. me ei taha me tahame sellist süsteemi, mis äh, toetaks tagasipöördumist päritoluriikidesse. mul on väga raske, et, mul on väga kahju, et see protsess, see meie koostööprotsess ja, ja raporti protsess on väga keeruline, aga ma arvan, et praegu me oleme saavutanud äh, piisavalt äh, hea üksmeele selleks, et aidata kaasa rändekriisi leevendamise meetmetele. ärgem unustagem seda, et sel ajal, kui meie teeme tööd, draamad ja tragöödiad jätkuvad, nii nagu ka sel nädalavahetusel Vahemere piirkonnas. ma arvan, et võtsin nüüd siin väga kokkuvõtlikult kokku need muudatusettepanekud, mille meie oleme esitanud. aitäh! Uh, e suur aitäh ja nüüd ECR-i nimel Jussi Halla-Aho, palun! suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh, proua Guillaume, teile praeguseks toimunud hea koostöö eest. ECR leiab, et selleks, et see üle-euroopaline nimekiri oleks tõhus, peab see olema ambitsioonikas ja mitte piirav. lisaks sellele eh, peaks olema võimeline ähm, see, seda olema muutma ka ähm, vastavalt muutuvale olukorrale kolmandates riikides. Äh, me Eh, toetame küll üle-euroopalist nimekirja, kuid eh, see üle-euroopaline nimekiri võib olla vähem paindlik kui eh, riik, mõistlikud äh, nimekirjad ja seetõttu oleme me kahtleval seisukohal muudatusettepaneku äh, nelikümmend seitse osas, äh, ehk siis seal täpsustatakse täpsemalt neid riike ja me tahame öelda seda, et üle-euroopaline nimekiri peaks olema sama paindlik kui riiklikud nimekirjad, selleks et tuua kaasa lisandväärtust, kui Euroopa-ülene nimekiri asendab riiklikke nimekirju. me oleme ühel meelel ka kuuskümmend üheksa muudatusettepaneku osas. Ähm, äh, kui äh, riik ähm, saab kandidaatriigiks, tuleks ta kuulutada turvaliseks riigiks, sellepärast et kui ta ei ole turvaline riik, äh, siis ta ei tohiks olla ka kandidaatriik ja ma ei ole ka päris kindel, mida tähendab kiirendatud menetlus turvalisest päritoluriigist pärit tööd äh, inimeste kontekstis, see on väga oluline aspekt, äh, kui me mõtleme, mis mõju see nimekiri tulevikus äh, omama hakkab. praegu ma sellega ka lõpetan, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab härra Albrecht sõna Jean Lamberti nimel, roheliste nimel. suur aitäh! mina esitan oma kommentaarid eh, selle põhjal, mida meie variraportöör Jill Lambert on eh, teinud, kes eh, täna kahjuks siia kohale ei saanud tulla. kõigepealt üldiselt oleme meie teinud ettepaneku lükata tagasi komisjonipoolne ettepanek, sellepärast et selle vastuvõtmine saab ohtu selle põhimõtte, mis puudutab varjupaigataotluse juhtumipõhist läbivaatamist ja see tuleb siin teksti erinevates osades ka välja. kuid kui parlament peaks otsustama selle ettepanekuga siiski kaasa minna, siis meie oleme omalt poolt tulnud välja muudatusettepanekutega, mis selgitavad teatud äh, segaseid aspekte ja täiendavad äh, raportööri poolt tehtud äh, tööd. Ähm, me oleme teinud ka ettepanekuid, mis puudutavad ähm, teatud riikidepoolseid ettepanekuid. meie leiame, et Euroopa eh, Liidu kandidaatriigi eh, staatus ei ole mingi garantii, et inimõigusi austatakse. lisaks sellele oleme me tulnud välja ka muudatusettepanekutega, kus tahetakse ära kustutada eh, viide sellele, e-, et mm, turvalise riigi staatus on seotud varjupaiga taotluste arvuga ja selle muutumisega Äh, osad muudatusettepanekud puudutavad ka kiirendatud menetlust ja me leiame ka, et me ei saa anda selget äh, kuupäeva äh, riiklike nimekirjade kaotamisele, sellepärast et me ei tea, kui palju selleks aega läheb selleks, et vaadelda inimõiguste aspekte ja muid kaasuvaid aspekte ja seetõttu me sellega nõus olla ei saa. ja kui Euroopa Liidu äh, turvaliste riikide nimekirjast võetakse mõni riik ära, siis see riik ei tohiks olla ka riikliku äh, nimekirjas, riiklikus nimekirjas äh,. see hindamisprotsess peaks olema pidev protsess ja kui kaks aastat äh, järjest äh, üks riik jäetakse kõrvale äh, nimekirjas, siis seda ei tohikski enam turvaliseks riigiks äh, pidada. me võtame tagasi ka oma muudatusettepanekud kolmkümmend neli, kolmkümmend kaheksa ja sada üheksa. suur aitäh ja nüüd EDF-i nimel, ENF-i nimel palun saab nüüd sõna. Euh, suur tänu, me oleme esitanud muudatusettepaneku üldisel tasandil me leiame, et äh, rändepoliitika on olnud täielik läbikukkumine. me tahaksime, et peatatakse äh, Türgi puhul peat-, tahaksime teatada Türgi äh, läbirääkimiste peatamist Bosnia-Hertsegoviina puhul. see riik on väga suuri rasku-, sellel riigil on väga suuri raskuseid valgete džihadistide näol, Kosovo samuti äh, on problemaatiline piirkond, kus äh, kristlikke vähemusi kiusatakse taga, nad on praktiliselt äh, kõrvaldatud ja meie sellest lähtuvalt tahaksime ka protesteerida praeguse lähenemise vastu. suur aitäh ja härra Kirkus, palun, viimase kõneleja on minu nimekirjas. suur aitäh! Äh, raportööri lähenemine on olnud väga huvitav ja mul on hea meel selle üle, et me praegu räägime metodoloogiast äh, ning et me oleme selle lahti äh, sidunud nimekirjade sisalduvate riikide küsimusest ja parlament saab tegeleda metodoloogilise aspektiga, see on väga oluline Eh, ja oluline on see, et me ei jääks siia riikide valiku eh, tehnikasse kinni, siin tulevad hoopis teistsugused eh, faktorid mängu. näiteks ka Türgi küsimus, mm, Kreeka kontekstis tuleb siin mängu, see teema oli meil väga keeruline oluline on see, et äh, aktuaalsete sündmuste tõttu parla surve alla ei satuks. Äh, mina ootan põnevusega varjupaiga küsimuse tugiameti äh, hinnangut selleks, et saaksime sisulist tööd hakata tegema, mis puudutab üksikuid riike. suur aitäh ja nüüd saab Martina Andersoni nimel sõna proua Veržaa, palun. jah, härra esimees, ma jäin natukene hiljaks, ma vabandan. ja meie variraportööri ei ole, Martina Anderson on tegelikult meie variraportöör, mitte mina. ja ta tegi väga suurt koostööd Silvi Guillaume'iga. nagu Roheliste fraktsioon toetame ka meie pigem kogu selle ettepaneku tagasilükkamist, mis on komisjonilt tulnud, meie arvame, et äh, arvestades seda, et äh, millised on olnud äh, arengud teatud riikides, oleks pigem vaja kokku panna mitteturvaliste riikide nimekiri ja info, mis meieni on jõudnud, näitab äh, seda, et äh, nende riikide seas, kes praegu on äh, nende turvaliste päritoluriikide nimekirja jõudmas, kannatavad tõsiste probleemide all. on riike, kus inimesed ei saa varjupaigataotlust esitada, kus nad isegi mõrvatakse ja ma arvan, et me peaksime küll sellise asja välja äh, vastu võitlema ja, ja praegune ähm, asjade areng ausalt öeldes on minu meelest äh, hirmutav ja hämmastav ja Euroopa poliitika praegu tegelikult ainult suurendab Vahemerel hukkunute arvu. statistika, mis on jõudnud meieni, näitab seda väga selgelt. eelmisel aastal äh, hukkus Vahemere lainetel kolm tuhat seitsesada inimest, kaks tuhat, vabandust, kolm tuhat seitsesada, täna juba kaks tuhat tänavu, nii et aasta lõpuks ilmselt kuus tuhat ja ma ei tea, kui kaua me selle poliitikaga jätkame, mis inimesi tapab. ja ma arvan, et riigi ja valitsusjuhid, juhid ja ma räägin siin väga ettevaatlikult, võtavad arvesse seda, mida see poliitika tähendab ka pärast ajaloos tagasi vaadates suur tänu, hääletame libekomisjonis pärast äh, seda, kui äh, variraportöörid on äh, läbi vaadanud muudatusettepanekud, proua Guillaume, kas te tahate midagi öelda kokkuvõtteks? ei, siis suur tänu ja jääme siis ootama hääletust ja variraportööride kohtumisi. järgmine päevapunkt, päevapunkt number neli, kui te olete nõus, kui on Euroopa Liidu põhiõiguste amet samuti direktor kohal ja ka haldusnõukogu esimees kohal ja tulevad võib-olla siia poodiumile. härra O'Flaherty ja proua Seidensticker tulevad siis siia minu kõrvale ja sellel ajal, kui nad siia on teel, tutvustan ma siis järgmist päevakorrapunkti. meil on väga hea meel tervitada siin härra Michael O'Flaherty't, kes on Euroopa Põhiõiguste Ameti uus direktor ja proua Frauke-Liisa Seidenstikerit, kes on haldusnõukogu esimees Nad tutvustavad meile kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Põhiõiguste Ameti aruannet, see aru, aruanne võtab kokku siis inim-, põhiõiguste vallas toimunu Euroopa Liidus aastal kaks tuhat viisteist, siin viidatakse edasiminekutele, aga suurematele takistustele, samuti annab ülevaate sellest, mis on iseloomustanud põhiõigustealaseid debatte Euroopa Liidus. ja äh, juunis-juulis äh, peame meie võtma seisukoha selles küsimuses ja ka on oluline teid ära kuulata, härra O'Flaherty, kas esimest korda olete siin pärast oma valimist, tuleb välja, et siiski mitte. mina ei ole teid aga varem kohanud ja ma arvan, et ma kõigepealt annan sõna haldusnõukogu esimehele, proua Seidenschickerile ja siis härra O'Flaherty'le, kes äh, annab äh, siis ka teeb ka omapoolse ülevaate, aga proua Seidensticker, palun. suur tänu, härra esimees, austatud parlamendisäädikud. tere pärastlõunat ja suur tänu, et kutsusite äh, Põhiõiguste Ameti äh, oma komisjoni ette. ma tahaksin kõigepealt äh, tänada haldusnõukogu nimel teid teie pigevate jõupingutuste eest põhiõiguste süvalaiendamise vallas kõikides poliitikavaldkondades ja neid valdkondi on ju nii palju. suur tänu, et olete meie ametiga nii tihedalt koostööd teinud. oli väga hea meel kohtuda teiega, kes te käisite eelmisel nädalal ka meie ametis missioonil me üritame igal aastal seda aastaaruannet paremaks muuta, selleks et see oleks kasutajasõbralikum, tagada, et see oleks ka asjakohane aruteludes ja ma räägin aruteludest, sellepärast et liikmesriikidel kõigil on oma prioriteedid ja omad probleemid. Need, kes teist tunnevad seda aastaaruande vormi, on ilmselt märganud seda, et seda nimetatakse nüüd põhiõiguste aruandeks ja aasta, mida katetakse selle aruandega, on see aasta, millal see aruanne on välja tulnud, mitte eelmiseid aastaid. sellel aastal me tahame selgelt välja tuua selle, et sellest raportist tõesti, aruandest oleks tõesti mingit kasu tänastele poliitilistele otsustele. ja andmed, mis selles aruandes on arvesse võetud, on analüüsitud põhiõiguste vaatevinklist ja esitatud võrdlevas vormis esimest korda. ja samas me oleme suurendanud ka Äh, aruandes toodud arvamuste kaalu ja hulka. me oleme need esitanud äh, ka eraldiseisvate dokumentidena kõikides Euroopa Liidu keeltes ja loodetavasti on nad niimoodi kasutajasõbralikumad ja kasulikumad teile ja teie kolleegidele nii siin Brüsselis kui ka teie koduriikides et langetada teadlikke öö, äh, otsuseid arvamused, mis siin aruandes on äh, sees, äh, on täienduseks äh, siis juriidilistele seisukohtadele tulemusoleva seadusandlu olus, osas, mis on väljakujundamisel Euroopa Liidu institutsioonide palvel. nagu te teate, väga palju nendest on, algatustest on pärit just nimelt teie komisjonist ja alles hiljuti esitasime oma arvamuse teie palvel turvaliste päritoluriikide ühtse nimekirja kohta. sellest te just hetk tagasi siin rääkisite ja veel üks arvamus, see puudutab äh, põhiõiguste indikaatorite kasutamist Euroopa Liidu seadusandliku algatusraportite kontekstis, mille eesmärgiks oleks siis Euroopa demokraatia põhi, õigusriigi ja põhiõiguste raamistiku lõpuleviimine. Äh, ma loodan, et te tunnustate meie jõupingutusi niimoodi me saadame tagada selle, et põhiõigustega arvestatakse seadusandlikus töös süstemaatiliselt. varjupaiga ja rändeküsimused domineerivad praegu või vähemalt domineerisid aastal kaks tuhat viisteist Euroopa poliitilist maastikku ja sellepärast oli haldusnõukogule ja ametile laiemalt väga oluline see, et ähm, esitatakse jõulisi, kuid siiski Ähm, siis ka praktilisi seisukohti ja seega äh, räägime me põhiõigustest nagu inimväärikus, see, kui oluline on legaalsete koridoride avamine selleks, et äh, vähendada merel hukkunute arvu ja kaubitsemist ja et kui oluline on sisserännanute integreerimine. daamid ja härrad, on täiesti selge, et Euroopa Liit äh, Äh, pagulaskriisi äh, haldaks siiski põhiõigustest kinni pidades ja see valdkond on seega väga oluline meie ametitöös. nii pikema perspektiiviga programmides kui ka lühiajalises perspektiivis. aga selleks, et midagi muutuks koha peal, on vaja meie ametil palju suuremat äh, pädevust põhiõiguste amet ei saa olla perifeerse tähtsusega selles valdkonnas, vaid hoopis keskne aruteludes rändepoliitika on Euroopa Liidus praegu kõige kiiresti arenev äh, poliitikavaldkond ja seega on väga oluline, ülioluline jätkusuutlikkuse, usaldusväärsuse jaoks äh, see, et põhiõigused mängiksid kogu selles arutelus lahutamatut rolli uute poliitika kujundamise faasist rakendusfaasini praegu äh, näeme me suuremat pagulaste, suuremaid pagulaste vooge, kui me oleme näinud pärast äh, teist maailmasõda. ja Euroopa Liidu lähenemine peab olema põhimõtteline ja see üheks aluspõhimõtteks on põhiõiguste kaitsmine. meie dialoog peab jätkuma sellel teemal. ja nüüd ma annaksin äh, sõna edasi äh, meie ameti direktorile Michael O'Flahertile, kes räägib selle aruande aspektidest suure ja detailsemalt. Uh, suur aitäh, äh, austatud esimees, austatud äh, komisjoni liikmed tahaksin nagu eelkõnelejagi tänada teid selle eest, et äh, meid siia kutsusite selleks, et me saaksime teile tutvustada Euroopa Liidu põhiõiguste ameti aastaaruannet. Äh, see aastaaruanne võetakse vastu haldusnõukogu poolt, nagu te teate, kuid äh, see eeltöö tehakse ära ameti personali poolt ja ma tahaksin siinkohal väljendada oma siirast tänu kõikidele kolleegidele Viinis, kes on ära teinud suurepärase töö saavutamaks see, mis täna teie ees on. kahe tuhande viieteistkümnes aasta, kallid kolleegid, oli üsna ausalt väljendudes halb aasta. me nägime põhiõiguste kaitse vallas tagasiminekut, see oli aasta, mil me nägime äh, retoorikat äh, maad võtmas, äh, mis oli vastuvõetamatu põhiõiguste ja seotud õiguste kontekstis ja te saate sellise pildi ka ise, kui te seda aruannet loete. aga tahaksin rääkida neljalt teemal natuke lähemalt. esimene puudutab ka seda asja, millest haldusnõukogu esimees rääkis, see puudutab äh, sisserännet ja varjupaiga küsimusi. ma ei hakka siin välja tooma statistilisi andmeid, te teate neid nagunii, ma tahaksin öelda lihtsalt seda, et kuidas iganes me seda kriisi ka kutsume, siis tegemist on ilmselgelt väärtuste kriisiga ja põhiõigusi puudutava kriisiga. ja selles kontekstis äh, me hindame kõrgelt seda, kuidas see komisjon siin äh, on väga tähelepanelikult jälginud toimuvat ning me julgustame teid ka tulevikus sellele, et kõigele hoolekat tähe, hoolikat tähelepanu pöörama, kuul-, korraldades kuulamisi ja, ja muid üritusi põhiõiguste kontekstis austatud äh, komisjoni liikmed, äh, siin aastaaruandes on väga asjakohast infot ära toodud, ma toon siin välja mõned üksikasjad, te näete seda, et aastal kaks tuhat viisteist äh, oli võimalik näha mõnede riikide puhul sellist olukorda, kus Äh, äh, olukord läks halvemaks, me oleme näinud äh, Äh, igapäevase taotluste esitamise valdkonnas ka olukorra halvenemist, mis võib varjupaiga taotlejad panna tagasisaatmise ohtu äh, ja me oleme näinud ka seda, kus perede ühildamine oli äh, sellisel määral viivitatud, et see tõi kaasa ka põhiõigustega seotud muresid. kui nüüd pöörduda teise temaatilise valdkonda juurde, milleks on lapse õigused, siis ka siin tulevad mängu sisserände küsimused. kolmkümmend kuni nelikümmend nelikümmend protsenti sisserändajatest on lapsed. traagiline on see, et ähm, kolmkümmend protsenti nendest äh, sisserändajatest, kes hukkuvad, on ka äh, lapsed. kolmkümmend protsenti hukkunutest Vahemerel viimasel ajal on olnud lapsed ja äh, kaks last uppub iga päev ja on uppunud iga päev alates kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembrist teatud uuringute põhjal ja lapsed on just eriti ohus rändetee jooksul ja vaadake seda aastaaruannet ja seal on ära toodud ka konkreetsed meetmed, mis seda olukorda saaksid parandada. esmajoones me peame palju rohkem ära tegema selleks, et integreerida lap-, lastekaitsestrateegiad varjupaiga äh, taotluse esitamise protsessi. toon veel ühe näite, me peame äh, paremini ja kiiremini tegutsema hooldajate määramise kontekstis saatjate alaealiste puhul liigun nüüd kolmanda valdkonna juurde, milleks on äh, sallimatus ja rassism. kui päris aus olla, siis äh, need on kahe tuhande viieteistkümnendal aastal olnud suureks nuhtluseks. paljud kogukonnad on öelnud, et vastavad juhtumised on suurenenud äh, rünnatud on juute, romisid, moslemeid väga oluline on aru saada, kui ulatuslikud need äh, rünnakud on vähemuste vastu ja me peame mõistma ka, et vähemusrühmad ei ole probleemi allikaks, nad on ohvrid, äh, nad on ohvrid äh, halvasti jõustatud seadustele ja poliitikud peavad siin muudatuse läbi viima. ning aastaaruandes on öeldud ka, et enamikes liikmesriikides tuleb ära teha rohkem selle nimel, et vihakuritegudest teada antaks ja nende läbi elluviijat kohtu alla antakse. ja viimane valdkond puudutab andmekaitset. siin aastaaruandes me räägime sellest väljakutsest, kuidas viia tasakaalu ähm, julgeolekualased äh, väljakutsed põhiõigustega. siin aruandes on äh, välja toodud see, et väga oluline on äh, see, et ähm, vajaduse korral õigusi piirata tuleb silmas pidada legaalsuse, vajaduse ja proportsionaalsuse põhimõtteid me oleme neid mm, aspekte kahe tuhande viieteistkümnendal aastal hoolikalt analüüsinud, eh, võttes aluseks teiepoolse taotluse arvamuseks põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus. me rääkisime teile eh, oma eh, tulemustest juba mõned kuud tagasi, aga ma toon siin välja kaks huvitavat leidu. paljud riigid praegusel hetkel tegelevad massilise järelevalvega, kuid ainult viiel riigil on õiguslik raamistik selliseks tegevuseks ja teiseks äh, on Äh, väga palju järelevalvesüsteeme ja organeid liikmesriikides ning äh, selle mitmekesisuse kontekstis on aga probleeme, mis peitub ressursside puuduses, ekspertteadmise puuduses ja ebapiidavas pädevuses selleks, et tööd hästi teha. lõpetuseks, austatud komisjoni liikmed, tahaksin öelda, et äh, mida me saaksime ära teha tulevikule mõeldes ma tahaksin neli ettepanekut omalt poolt välja tuua. kõigepealt tahame me teie tähelepanu alla tuua äh, need arvamused, äh, mis siin aastaaruandes on ära toodud, neid on nelikümmend üks, äh, need on väga hoolikalt kaalutletud arvamused ja nad on nii-öelda arukad arvamused mis saaksid teid aidata konkreetseid ettepanekuid välja pakkuda ja keskenduda nendele temaatilistele valdkondadele, kus te tegutsete. teiseks, põhiõigused, eriti just põhiõiguste harta, peab olema eh, õigusloome südameks. me teame, et eh, see komisjon siin teeb seda niigi, kuid eh, sageli seda kõikides teemavaldkondades ei tehta. põhiõigused tuleb igale poole sisse viia. me me peame tagama selle, et põhiõigustele näiteks Euroopa semestrialastes aruteludes konkreetsemalt viidataks. kolmandaks, me peame taaselavdama äh, Euroopas põhiõiguste alased koolitused. meil on vaja äh, põhiõiguskoolituse äh, alaseid laiapõhjalisi programme Euroopa Liidu institutsioonides ja mujal, mis on väga hästi ellu viidud ja millel on piisav rahaline tugi ja põhiõiguste harta peab selle tegevuse keskmes olema, nagu ma ütlesin. ja lõpetuseks, austatud komisjoni liikmed, kõigepealt tahaksin öelda, et kui te nüüd tulevikku astute, siis palun tõesti kasutage Euroopa Liidu põhiõiguste ametit. Ähm, tegemist on Euroopa Liidu äh, inimõiguste ja põhiõiguste alase tipptöö sõltumatu keskusega. Äh, kasutage oma töös nende läbiviidud uuringuid, äh, andmeid, mida me ähm, kogume igal aastal kogu, kasutage ähm, ameti uuringuid, hinnanguid selleks, et põhiõigusi ja sellealast tegevust edendada kõikides meie tegevustes ja liikmesriikides. lõpetuseks tahaksin öelda, et meie Põhiõiguste Ametis oleme teie teenistuses äh, nendel väga äh, suurt väljakutset pakkuvatel aegadel, aitäh! no um, tänu teile mõlemale ka teie väga äh, hästi sõnastatud äh, ettekannete eest ning kõne eest kinnipidamise eest, meil ei ole just pikk Äh, pikka aega meie käsutuses. ma äh, loen ette need, kes on sõna soovinud ja siis äh, panen sõnasoovijate nimekirja lukku. Well. Teie andsite samuti märku, eks ju, et te soovisite sõna. kallid kolleegid, loen teie nimed ette ja siis paneme nimekirja lukku. ja siis on meie külalistel võimalik vastata, palun. Okay, just indicate now if you want to speak. kui veel soovite sõna, siis andke mulle märku praegu. And paistab, et kõik soovivad sõna. nii et piirdume kaheminutise kõneajaga. nüüd on nimekiri kinni ja toetage mind, kui keegi tuleb sisse ja soovib sõna, siis rohkem sõna ei saa. palun piirduge siis kaheminutise kõneajaga, me peame hääletama hakkama, nagu te teate, meil on väga palju hääletusi täna plaanis ja väga üksikasjalikud hääletused, nii et me ei saa nende arvelt aega arvestada, nii et piirduge kahe minutiga, härra Pani, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka selle raporti eest, väga kasulik raport, väga oluline raport, hästi struktureeritud ja seal on nii-öelda pehmed soovitused esitatud arvamuse kujul, Põhiõiguste Ameti arvamuse kujul ja Põhiõiguste Amet paistab olevat oma poliitilise tegevusega rohkem toetavas rollis. tahaksin rääkida kahest teemast. üks neist on seotud äh, info, infoühiskonna äh, ning äh, andmekaitse temaatikaga. oluline on, et eeskirjad oleksid paigas, legaalsus, vajalikkus, proportsionaalsus, aga minu koduriigis keskendutakse politsei vägivalla ning terrorismivastasele võitlusele ja nüüd on tõsi, ei ole tõsiste kuritegude nimekirja, ei ole eks ante kohtu või kohtuniku hinnangut. tegemist on halduse ja kontrolli tasandi probleemiga. ma armastan oma koduriiki asi pole selles, aga paraku selline tendents on esile kerkinud. julgeoleku äh, ning äh, eraelu puutumatuse vahel on tõsiseid hõõrumisi nagu paljudes liikmesriikides äh, ning sellised eeskirjad, mis puudutavad eraelu puutumatust, peavad olema nähtavamad. me oleme korraldanud avalikke kuulamisi terror-, kuulamisi terrorismivastase õiguste aktide kohta avalikkuski peab seal osalema. tahtsin lisada ka rassismi, ksenofoobia ja ta-, ja sallimatuse äh, punktis, et olen täielikult nõus äh, esimese lõikega selles äh, raportis, mis seda puudutab ja mis puudutab mõningaid tegevusi ning mõningaid poliitilisi samme. paraku minu koduriigis valitsus otsustas ksenofoobia vastase ning diskrimineerimise vastase võitluse komisjoni äh, laiali saata, äh, see oli kogu, kuhu oli koondatud erinevate äh, asutuste liikmed ning kes said siis ühiselt tegutseda. suur tänu, härra esimees. kõigepealt suur tänu Põhiõiguste Ametile tehtud kvaliteetse töö eest, teie ettekande napisõnalisus, asjast rääkimine oli mul väga meeltmööda. mulle meeldis väga ka teie rõhuasetus sel aastal, rõhuasetus oli õige ning asjad on esitatud ka õiges järjekorras Te ütlesite, et kahe tuhande viieteistkümnes aasta oli halb aasta, kus äh, põhiõiguste kaitses toimus tagasiminek, äh, tekkis põhiõiguste kriis, Euroopa Liidu väärtuste kriis. ma arvan, et meie komisjonis on palju liikmeid, kes on teie seisukohaga päri. Äh, võib-olla, mis puudutab esimest punkti, siiski päris mitte ja ma tahaksin öelda, et ma usun, et jah, Euroopa õiguse ning rahvusvahelise õiguse rakendamisega on enamus Euroopa liikmesriikides probleeme rändeküsimuste valdkonnas, äh, tagasisaatmise küsimuses ning äh, kollektiivsete tagasisaatmiste küsimuses tahaksin ma öelda, et et need, kes pakuvad inim-, äh, humanitaarabi tõstatavad äh, sageli laste teema, väga, üha rohkem on alaealisi, kes tuleb Euroopa territooriumile, saatjate alaealisi ja ma arvan, et sellele pööratakse piisavalt vähe, liiga vähe tähelepanu ja lapsed on üha nooremad, käisime Potsalas äh, kaks nädalat tagasi ja pidime selle tunnistajaks olema ning äh, ma tahaksin öelda, et meie fraktsioon tahab teie algatust toetada, kohe-kohe lõpetan, härra esimees, ärge muretsege. ja me, kuue soovib järgmisel äh, koosolek, koordinaatorite koosolekul, et et äh, hotspotides, kriisikeskustes rände, migrantide olukorra kohtu raport koostatakse, samuti nende kinnipidamise, kestuse kinnipidamise tingimuste ning alaealiste olukorra kohta. ma arvan, et me peaksime selles küsimuses oma arvamuse esitamise ja siis osalesin eelmisel nädalal ka Sahharovi auhinnakoosolekul ja äh, Sahharovi äh, auhinna äh, kandidaat äh, soovis, et äh, me pööraksime rohkem tähelepanu äh, sisserändajate õigustele, aga paraku asjad liiguvad vales suunas. ma vabandan, kolleegid, et ma pean teile kaheminutise kõneaja ainult andma, aga ma, olud on lihtsalt sellised, härra Kirkhope. suur tänu, tahaksin tänada selle töö autoreid tehtud töö eest, väga põhjalik töö, aga mina keskenduksin oma sõnavõtus laste teemale. viide laste vaesusele ja saavutatule. Äh, mul on väga hea meel, et me oleme saavutanud kompromissi nende vahel, kes usuvad, et mittemateriaalsed äh, saavutused on väga head ja nende vahel, kes leiavad, et ainult mitte ainult materiaalsetest saavutustest peab rääkida, nüüd me oleme saavutanud päris õige tasakaalu mis puudutab laste erikohtlemist õigussüsteemis, sellele on viidatud dokumendis üsna põhjalikult, siis ma tahaksin kanda hoolt selle eest, et lapsi koheldakse äh, erikohtlemise alusel äh, tervishoiu valdkonnas, iseäranis vaimse tervise valdkonnas, mida siin praktiliselt üldse ei mainita, minu arust on see väga tähtis valdkond viitaksin ka lastekaitsele äh, interneti ning küberkuritegevuse kontekstis internetiteenuse pakkujad peavad samuti sellele teemale tähelepanu pöörata. olin meie komisjoni delegatsioonis mõnda aega tagasi, kus me külastasime teenusepakkujaid Ameerika Ühendriikides ja nemad olid väga teadlikud oma kohustustest. aga dialoog ja dialoog teie ja nende vahel oleks positiivne ning edumeelne. minu viimane kommentaar puudutab radikaliseerimist. ma arvan, et me kõik tunneme tõsist muret selle pärast, kuidas noori radikaliseeritakse. mõnikord tänu nendele nende sotsiaalsetele oludele, mõnikord nende pereolude tõttu, aga nende radikaliseerimine on tingitud ka sellest, et nad on väga avatud meediarünnakutele ja interneti mõjule. mida teie arvate, kas selles valdkonnas oleme praegu piisavalt teinud ja mida teie asutusena võiksite ära teha selleks, et liikmesriikide valitsused selles vallas rohkem ette võtaks, aitäh! kallid kolleegid, ma ütlesin, et me saame, peame nimekirja kinni panema ja rohkem ei saa inimesed sõna, kolleegid tulevad sisse, loomulikult tahavad sõna, sest teema on selline, aga me peame kuusteist, viisteist hääletama asuma, nii et täna ei ole see lihtsalt võimalik. proua Elvi Joon, palun. palun piirduge oma kaheminutise kõneajaga, palun. Äh, suur tänu. aitäh meie külalistele kolm kiiret küsimust, tuhanded inimesed äh, elavad äh, ilma vabaduseta Euroopa Liidus, äh, sellepärast nad on kas varjupaigataotlejad või sisserändajad. Euroopa Liidu õigusest lähtuvalt peaks olukord olema vastupidine, aga tegelikult on nad kinnipeetavad ja üle tuhande alaealise on samuti samas olukorras, see on ÜRO lastekonventsiooniga vastuolus. eelmisel aastal põhiõiguste amet avaldas uurimuse alternatiivide kohta, mida saaks kasutada, aga sellest hoolimata on nende olukord halvenenud iseäranis Kreeka saartel, kus inimesi hoitakse suletud keskustes, sama puudutab Palia Lampedusa kohta. ma tahaksin teada, mida te sellest olukorrast arvate ning mida kavatsete ette võtta Euroopa Liidu ja Türgi vahelisest olukorrast rääkides. Euroopa Liidu ja Türgi kokkuleppe osas on mitmeid kahtlusi, selle legaalsuse osas on kahtlusi, on räägitud sellest, et see võiks olla deklaratsioon, et see ei oleks lepingulise mõjuga. aga mina tahaksin küsida, kas Euroopa Liidu põhiõiguste amet analüüsib seda kokkulepet ning selle tagajärgi meil kuues me, me kuue saatis delegatsiooni Türgisse, nägime ka lakkamatut inimõiguste rikkumist, inimesi äh, saadeti kogu aeg äh, edasi, neil ei olnud võimalusi varjupaiga taot-, taotlust sisse esitada, äh, piiridel toimus tulistamine. kas inimõiguste rikkumiste kohta esitatakse ka aruandeid Türgi lepingu kontekstis, aga kas keegi hindab olukorda? ja minu viimane küsimus, uus äh, amet, mis peaks Frontexit asu-, asendama, selle üle asume hääletama täna oma komisjonis, toob kaasa suurema Euroopa kindluse, selle on oma autonoomsed õigused ning selle on oma, see on oma olemuselt palju ähmasem kui Frontex. kas äh, põhiõiguste amet on selle loomise protsessile kaasa aidanud ja kuidas teie arvates mõjutab see uus äh, institutsioon äh, piiride olukorda? palun piirduge kaheminutise kõneajaga, härra Niedermüller, Müller, palun. Sorry, Peter, to be stern just before. ma vabandan, Peeter, et ma su kõneaega piiran, aga, aga siiski nii see on. suur tänu selle toetuse eest, ma tahaksin üldisemat laadi kommentaari esitada ja üks küsimus on mul kaasa. üldisem kommentaar on järgmine. põhiõigused äh, äh õigusriigi põhimõte äh, ja nii edasi ja inimõigused äh, paistab olevat demokraatia olukorrast lahus. mõned ütlevad, et me ei taha liberaalset demokraatiat, me tahame teistsugust lähenemist. põhiõigused, inimõigused määratletakse ümber sellises olukorras ma arvan, et me peaksime mõtlema, mida sellises olukorras ette võtta, kuidas põhiõigusi, põhiõiguste olukorda kirjeldada mitteliberaalses äh, demokraatias. ja teine teema, roomade äh, lõimimise strateegia mida te mainisite, olukord on tegelikult minu meelest palju hullem kui see, mida teie kirjeldasite mainisite erine-, kui mainida siin näiteks erinevaid äh, diskrimineerimise viise, hariduslik see ähm, killustumine, hariduslik äh, kihistumine ja sunniviisiline ümberpaigutamine, Roma kogukondade sunniviisiline ümberpaigutamine Ungaris näiteks ja paljudes Euroopa piirkondades. mida saab selle vastu ette võtta? kuidas äh, me saaksime seda protsessi peatada, aitäh? härra Tšürak, palun suur tänu! aitäh teile äh, selle raporti eest, te ütlesite, et äh, Euroopas on sallimatuse äh, rünnakuid, et teie ähm, jätsite aga sallimatuse juhtumid kristlaste vastu välja sisserändajate keskustes on tegelikult äh, kristlasi rünnanud. veel kaks nädalat tagasi kuulsime sellest. kaks nädalat tagasi koostati äh, äh, Open Doors humanitaarorganisatsiooni raport ja sellised rünnakud käivad käsikäes selliste tegevustega, mis on täiesti selges vastuolus õigusriigi põhimõttega, sest et haldusorganid ei ole võtnud vajalikke meetmeid ega ole äh, üldsust äh, asjade tegelikust seisust äh, informeerinud. mul on ka teile üks konkreetne küsimus, kas te ei leia, et kui me võtame arvesse seda, millised tragöödiad leiavad aset ebaseadusliku rändemarsruutidel, mitmed sajad inimesed uppusid kas te ei arva, et need, kes kõike seda korraldavad selleks, et äh, raha teenida, tuleks kinni püüda ja rahvusvaheliste kohtute ette tuua, sellepärast et nemad seavad inimeste elud ohtu? palun saage aru, tegemist on organiseeritud kuritegeliku liikumisega ja see inimlik tragöödia on kellegi vastutusel, sellepärast et äh, on ju neid konkreetsed inimesed, kes seda korraldavad. Yes, thank you, Chair. More an observation. suur tänu, Sef Vintelt. tegelikult märkus, mitte küsimus minu poolt. kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametit väsimatu töö eest põhiõiguste kaitse valdkonnas. vaatan seda raportit, olen vaadanud varasemaid raporteid ning äh, pean tõdema, et me oskame väga hästi analüüsida, kus asjad viltu lähevad, oskame äh, koostada loetelusid põhiõiguste rikkumisest, suurepärane, aga see on üsnagi äh, meeleheitele ajav protsess, nimekirjad muutuvad iga aastaga pikemaks ja pikemaks, aga mida me praktikas ette võtame? nagu te teate, meie komisjonis koostame praegu ettepanekuid näiteks äh, demokraatia põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte äh, toetamise mehhanism ja nii edasi ja nii edasi. Te olete selles protsessis osalenud aga kas äh, te võiksite mängida ehk rolli ka mitte ainult rikkumiste tuvastamise protsessis, vaid peaksite, võiksite aidata ehk ka tuvastada need tõkked, mis on nende kõrvaldamise teel. sellised äh, põhjused ei ole kunagi praktilised ega, ega materiaalsed, tegemist on poliitiliste tõketega poliitilise tahte puudumise probleemiga. inimõigusi, põhiõigusi ei rikuta kunagi juhuslikult, see on alati poliitilise tegevuse tulemus. kas teie oma analüüsis ning oma soovitustes võiksite ehk tulevikus pöörata rohkem tähelepanu sellele, kuidas saavutada suurem poliitiline toetus põhiõiguste rikkumiste äh, vastasele võitlusele? suur tänu, proua Ferreira, palun! Eh, eh, vabandust, proua Valera. tahaksin eh, esitada küsimuse ühe, ühe rühmituse kohta, rühma kohta, kellel ei ole, keda ei ole siin raportis mainitud. nimelt dokumentideta inimesed. Te rääkisite nendest inimestest, kes jäävad Euroopa Liitu pärast negatiivse vastuse saamist, aga kuidas on lood nendega, kelle vastusele, kelle taotlusele on antud ei, kelle vastus, kelle taotlusele ei ole antud eitavat vastust, vaid kes ei ole saanud taotlust sisse anda. meile tuleb väga palju inimesi riikidest, kus on sõda äh, ja paljud neist saadetakse tagasi ja ma kardan, et selle, meie praeguse lähenemise tulemusena üha rohkem inimesi lähevad põranda alla inimesed, kellel ei ole dokumente ja kes äh, lihtsalt äh, elavad varjus. inimesed, kes tegelikult on pärit äh, riikidest, kus on sõda, võib-olla oleksid saanud elamisloa, kui neil oleks olnud paberid, kui neil oleks olnud dokumendid, aga nad ei ole seda teinud, nad ei ole, nad ei ole seda saanud ja nüüd nad lihtsalt varjavad ennast me ei peaks muret tundma mitte ainult nende inimeste pärast, kes on saanud eitava vastuse oma taotlusele ja keda me ei ole saanud tagasi saata. on ka neid inimesi, kellel on äh, ajutised elamisload, kes on hästi lõimunud ühiskonda ja tavaoludes oleksid nad saanud äh, järgmisel korral alalise elamisloa, aga kuna nii palju uusi inimesi tuleb juurde, ei anta neile seda alamist, alalist elamisluba ka nende inimeste peale tuleb mõelda, need inimesed ja, ja need inimesed, keda võiks, kes kardavad tagasisaatmist, peidavad ennast lihtsalt, varjavad ennast põranda all selleks, et seda vältida. Thank you. Really, my question continues a bit. suur tänu, minu küsimus äh, tegelikult vastab natukene äh, sellele, mida küsiti enne. me räägime praegu ju Dublini süsteemi uuendamisest ja tõesti näha on, et väga palju tähelepanu on pööratud nii-öelda teiseste liikumiste vältimisele. mida arvab Õiguste Amet äh, liikumisvabaduse selles kontekstis? kuidas me saaksime liikumisvabaduse põhimõtted ja põhiõiguste põhimõtted panna kokku nende jõupingutustega, mida tehakse ähm, perede ühildamise vastu ja nii edasi ja milline siis on lahendus, sest et on näha, et Rootsis ja teistes riikides on see äh, registreerimata liikumine toonud kaasa lisaprobleeme. milline on õiguste ameti seisukoht, mis Dubliniga teha? ja suur tänu teid ka selle väga huvitava ja põhjaliku aruande eest. väga huvitavad andmed, suur tänu! suur tänu ja Soraya Post, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees. ka mina arvan, et see aruanne on, on väga huvitav. peatükk neli mis puudutab äh, mustlaskogukondade romade integreerimist, ma olen nõus selle seisukohaga, mille te esitasite, aga ka siiski mul on mõned äh, küsimused teile äh, romade olukorra kohta. ma arvan, et me elame sellisel ajastul, kus ühed ühiskonnagrupid vastandavad ennast teistele ja sellest lõikavad kasu muidugi kõige rohkem populistid, aga teinekord ka niinimetatud äh, traditsioonilised erakonnad. kuidas me saaksime tagada selle, et suuremat prioriteeti äh, asetab, suurema prioriteedina nähtaks romade küsimust? kuus miljonit ähm, Euroopa Liidu kodanikku elavad täna olukorras, kus nad on pidanud oma riikides diskrimineerimise pärast äh, põgenema, on pidanud põgenema vaesuse eest ja muudel põhjustel. Need, kes kasutasid ära vaba liikumist, saavad nüüd tegelikult sellise kohtlemise osaliseks, mis äh, on täiesti uskumatu väga paljud nendest on pagenud äh, Balkani sõja eest toona tulnud ilma dokumentideta ja neil, neil ei ole võimalik alati tagasi saata nii-öelda äh, turvalistesse riikidesse, sest need ei ole roomade jaoks äh, Äh, turvalised riigid ja lisaks sellele mm, kodakondsuseta isikud, väga palju on romasid nendes, selles grupis, äh, arvestades Balkani sündmusi ja seda, kuidas seal riigipiirid ümber jaotati. Neid inimesi on väga palju, on palju teemasid, mis tuleb Euroopa Liidus äh, tõsta suuremaks prioriteediks. härra Moraes, viimasena saab sõna Silvi Von Silvi von Kaufmann, suur tänu! Äh, ma vabandan, et ma jään hiljaks, äh, mu lennuk jäi nimelt hiljaks ja ma ei jõudnud kohale. mul on teile üks väga konkreetne küsimus Põhiõiguste Ametile. Te rääkisite selles aruandes ka Eurotakis, terve peatükk äh, leheküljel kakskümmend kaks, te räägite sellest, et liikmesriigid on saanud küsimustikud ja ettekirjutused teie poolt selle kohta, et pagulasi tuleks rohkem informeerida näiteks selle kohta, et miks nendelt võetakse teie riikidesse tulles sõlm, sõrmejälge ja mul on kahjuks ainult üks minut kõneaega, ma tahaksin küsida, et kas teil on selle kohta mingisugust lisainformatsiooni või te lihtsalt ütlete, et te olete liikmesriikidele sellise soovituse andnud? suur tänu ja annaksin nüüd kohe siis sõna üle äh, Michael O'Flahertile. äkki teil õnnestub vastata, loomulikult äh, võttes arvesse kõige olulisemad, kahjuks kell kuusteist viisteist on meie aeg läbi. ma saan aru, et seda aega on vähe, aga suur tänu mõistva suhtumise eest. üritan anda endast parima, härra esimees kolleeg äh, Seidensticker kindlasti võtab selle aruteluga lõpus siis kokku. mis puudutab härra Booni küsimust kõigepealt, ma ei saa laskuda siin nüüd küll konkreetsetesse liikmesriikidesse, kuid me kavatseme esitada veel ühe aruande, kus antakse ülevaade järelevalve kohta Euroopa Liidus ja keskendutakse just nimelt seaduse järgimisele ja see on teile võib-olla huvipakkuv proua Veržia tõstatas terve rida küsimusi pagulaste kohta ja leidsid kordamist need aspektid ka paljude teiste saadikute poolt. ma ütleksin algusest kohe, et Põhiõiguste Amet on täiesti nõus sellega, et tegemist on väga tõsise inimõiguste kriisiga, mis peab olema prioriteet kõikide huvipoolte jaoks, sealhulgas ka meile. ja me üritame seda ka niimoodi teha ja mitte ainult Kreekas. Kreekas on meil esimene ajutine meeskond äh, saadetud koha peale selleks, et aidata Euroopa Liidu teisi meeskondi. ja esitati küsimus selle kohta, kas äh, põhiõiguste küsimus äh, kriisikeskustes on ka võetud arutelule, kui parlament arvab, et meie põhiõiguste amet võiks oma arvamuse koostada selle kohta, siis me seda loomulikult ka teeme härra Kirkhope rääkis lastest ja vaimsest puudest sellest ei ole aruandes väga palju räägitud, aga kui te vaatate sellel aastal koostatud äh, materjale, siis selle kohta on seal küll lisainfot, me oleme näiteks ähm, sisserännanute tervishoiu kohta eriti äh, aruande koostanud ja vaimse tervisega seotuvad küsimused on seal äh, üheks äh, prioriteediks. nüüd mis puudutab laste ohtu seadmist sotsiaalvõrgustike läbi või online süsteemis, mul on hea meel tõdeda, et äh, see oht, mis on põhiõigustele praegu selge, on arutelul ka paari nädala pärast meie foorumil. nüüd kinnipidamiste kohta küsis proua Albiol ja küsis, et mida me oleme teinud nendes piirkondades, kus inimesi kinni hoitakse. me käime regulaarselt kohal Kreeka saartel, meil on väga väike meeskond Kreekas ja anname nõu siis ametivõimudele ja Euroopa Liidu ametitele selle kohta, et kuidas vältida, kuidas takistada põhiõiguste rikkumist ja see töö kindlasti ka jätkub. ja eeldatavasti see töö jätkub Frontexiga, kellel ka meil on tõesti praegu väga head suhted paigas. härra Niedermüller tõstatas terve rida küsimusi, mis võiksid võtta terve päeva vastamiseks aga ütlen nii palju, et kuivõrd meil on illiberaalseid demokraatiaid äh, tõusmas, mis me siis teeme? meie läheme ikka ja jälle tagasi põhilepingute nõudmiste juurde. põhiõiguste nõudmised äh, jäävad samaks, on kivisse raiutud, vaatamata sellele, kes on liikmesriigis valitsuses. härra Niedermüller rääkis romade küsimusest ja proua Post samuti. ja ma tahaksin teile kinnitada siinkohal selgelt, et põhiõiguste amet on sellest asjast aru saanud Äh, see on skandaal, mis praegu mustab Euroopat ja me üritame anda endast parima oma raamistiku raames, äh, tagada see, et põhiõiguseid kaitstakse ka meie romade kogukonnas, kus iganes nad ka siis asuvad ja ma pean silmas siin ka rändavaid romade kogukondi ja siis esitati küsimust ka sallimatuse kohta kristlike vähemuste suunas. meie huvi äh, leiavad kõik äh, religioossed äh, rühmitused, kes on sattunud rünnaku alla, olgu nad kristlased või keegi teine. ja meil on vaja väga kiiresti kaubitsejate vastu võtta vastu kuri kriminaalseadustiku kohased sätted. proua Intvelt viitas paljudele aspektidele. ma tahaksin keskenduda äh, sellele, mis ta ütles äh, äh, seaduse rikkumise motivatsioone, jah, tõesti äh, teinekord on äh, seaduserikkumine tõesti tulenev ainult kehvast seadusest, aga teinekord on see ka teadmatuse küsimus, et ei mõisteta, kuidas põhiõigused üldse peaksid olema kaasatud äh, ühte või teise asja. meie üritame teadlikkust selles osas ähm, suurendada ja tahame teenida niimoodi ka teid ja meie töö ongi peaasjalikult ennetav töö, aga loomulikult see tähendab seda, et väga raske on aru anda, väga raske on aru anda asjadest, mis ei leidnud aset ja seega me keskendumegi peaasjalikult rikkumistele proua Valero tõstatas ka väga olulised küsimused, nimelt äh, registreerimata pagu- äh,, migrantidest igasugustes kontekstides, ka nende inimeste puhul, kes on siis väga hästi integreerinud, peavad koju tagasi minema. mida ma siinkohal ütleksin? iga siserännanu tuleviku osas tuleb langetada üksikisiku põhine otsus, mingisuguseid grupiotsuseid ei saa olla, kõi-, iga üksikisiku äh, Ehm, tingimused tuleb arvesse võtta ka romade puhul. proua Lauristin küsis, milline on meie seisukoht Dublini ja Dublini revisjoni osas. Ehm, selles osas me hea meelega annaksime oma ametliku arvamuse parlamendile, kui te seda soovite, see on väga keeruline teema ja lõpetuseks proua äh, von Kaufmanni küsimused Eurodaki kohta. ma tegelikult sellest küsimusest täpselt nagu aru ei saanudki, aga ma olen valmis teiega silmast silma sellest rääkima kas ma võiksin nüüd anda sõna üle meie haldusnõukogu esimehele? jah. suur tänu, ütleb proua Seidenstriker. ma üritaks äh, siin võtta siis kokku selle arutelu, ma tahaksin tänada teid väga asjakohalike seisukohtade esitamise eest, räägime me siin praegu romade õigustest, laste õigustest või kristlasvähemuste õigustest näiteks. me kavatseme oma mõttearendust jätkata ja haldusnõukogu tõesti Äh, võtab arvesse teie arutelud ka meie aruteludes ja, ja mõtleme jätkuvalt äh, sellele, mida teie olete öelnud. ja siis äh, meie nõu kohalejõudmise kiirus ja juurdepääsetavus, see on asi, millega me praegu tegeleme, me tahaksime, et meie seisukohad jõuaksid poliitika erinevatele tasanditele, see on väga oluline punkt, mida siinkohal mainida ja kolmandaks, minu meelest oli väga huvitav see, mida te ütlesite poliitilise tahte kohta. loomulikult me ei saa piirduda ainult äh, rikkumistega. me oleme üritanud siin aruandes äh, tuua ka hea tava näiteid. ja ma loodan, et see on selline oluline esimene samm aga ma olen teiega täiesti nõus, et ähm, poliitikaalased arutelud peavad jätkuma meie direktor äh, härra Flaherty viitas juba Põhiõiguste Foorumile, mis äh, on kohe tulemas, te olete teretulnud seal osalema ja teil on täiesti õigus, meil on vaja arutelusid, laiapõhjalisi arutelusid, suur tänu selle arutelu eest! suur tänu teile mõlemale, suur tänu ka Põhiõiguste Ameti mm, meeskonnale, kes on selle väga olulise raporti kokku pannud ja suur tänu saadikutele ka esitatud küsimustest ja suur tänu nende vastuste eest, aega oli vähe, aga väga selgelt ütlesite te välja oma seisukohad. ja tõesti, teil on õigust, härra Flaherty, me peaksime teid natukene rohkem kasutama ja loodetavasti meil on äh, kunagi võimalus sellest asjast natukene pikemalt rääkida. suur tänu ja suur tänu, kolleegid, et olite nii distsiplineeritud. suur tänu ja nüüd, kallid kolleegid, kui teil on elektroonilised äh, hääletus äh, kaasas, siis äh, asume hääletuse juurde kell kuusteist viisteist. nagu te isegi olete aru saanud, on meil täna pikk hääletus ees. kaheksateist viieteistkümneks loodetavasti saame valmis. ma üritan nii ettevaatlikult kui võimalik seda hääletusprotsessi siin korraldada, nii et olge valmis ja tähelepanelikud. colleagues first, I am just addressing. kallid kolleegid, äh, ma tahaksin kõigepealt äh, äh, küsida kõigilt koordinaatoritelt ka, kas kõik liikmed ja asendusliikmed ja koordinaatorid, kõik on valmis, kas kõigil on hääletuskaardid olemas? andke mulle palun märku, kas me võime alustada. You are fine, but so if you could all be seated, thank you okay, we're going to begin the vote. It's a... alustagem nüüd hääletusega, see on väga keeruline hääletus ja kui teil on mingeid äh, küsimusi, mingeid muresid, siis palun andke mulle nendest kohe teada, aitäh. kallid kolleegid, äh, alustame äh, päevakorrapunktiga number üheksa, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu resolutsiooni ettepanekut, mis puudutab Euroopa piiri ja ranniku valvet Äh, millega tühistatakse määrused kaks tuhat seitse, kaks tuhat neli ja äh, kaheksasada kuuskümmend kolm, kaks tuhat seitse ja otsus kaks tuhat viis, kakssada kuuskümmend seitse, Artis Pabriksi dokument, hääletus sada kolm, hääletamine on alanud. One oh three. Is it not working? Try again because mine didn't work the first time either. kas teie hääletuskaart ei tööta? proovige palun uuesti, sellepärast et ka mina ei saanud esimese korraga hääletatud. kordan, me hääletame praegu muudatusettepanekut äh, sada kolm ja hääletamine kestab endiselt. Hold on, just, there's one member is trying to me ei sule veel hääletust, sellepärast et üks äh, saadik püüab oma süsteemi tööle saada, ei tööta endiselt. palun andke siis käega märku, kuidas te soovite hääletada Eh, üks sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige annab meile käegamärku oma hääletussoovist ja nüüd on hääletamine lõppenud. see on tagasi lükatud. Eh, nüüd muudatusettepanek sada kaks, hääletamine on alanud. The vote is... hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud järgmisena muudatusettepanek sada neli, hääletamine on alanud, ütleb härra esimees, kuid siiski vabandab, äh, hääletatakse korraga muudatusettepanekud sada neli ja kakssada kuuskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd horisontaalne kompromiss üks, hääletamine on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. nüüd horisontaalne kompromissettepanek kaks, transpordikomisjonilt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaks, põhjenduspunkt viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud ja nüüd kakssada kakskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud artikkel viis, lõige üks, muudatusettepanek kolmsada seitseteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Äh, muudatusettepanek seitsesada üheksakümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd kompromiss, mis puudutab artiklit üks, hääletamine on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss, mis puudutab artiklit kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakssada nelikümmend üheksa ja kakssada viiskümmend kolm plokina hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanekud kakssada viiskümmend, kakssada viiskümmend üks, kakssada viiskümmend kaks plokina hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. nüüd üksteist raportöörilt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss, mis puudutab artiklit kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss artikli neli kohta. ei siiski, esimees vabandab muudatusettepanek kakssada seitsekümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek, mis puudutab artiklit neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend kuus, hääletamine on alanud. kakssada kaheksakümmend kuus. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikkel viis kohta. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada nelikümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmsada nelikümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kaksteist, raportöörilt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek, mis puudutab artiklit kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. kompromissettepanek, eh, mis puudutab artiklit kuus A, uus hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek artikkel seitse kohta, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada seitsekümmend neli, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek nelisada viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. Äh, järgmiseks äh, ahvet kolmkümmend kaks, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud, tagasi lükatud, muudatusettepanek nelisada kuusteist, nelisada seitseteist plokina ja hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek nelisada kaheksateist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek, mis puudutab artiklit üheksa, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud nüüd kompromissettepanek artikkel kümme kohta hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelisada kakskümmend seitse hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelisada nelikümmend kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek, mis puudutab artiklit üksteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek nelisada seitsekümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud see on tagasi lükatud kompromissettepanek artikkel kaksteist kohta hääletamine alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. kompromissettepanek artikkel kolmteist kohta, esimene osa, see on kahes osas, siis esimene osa. Äh, kompromiss äh, sõnadega ja kolmandad riigid. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud ja nüüd kompromissi teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja vastu võetud muudatusettepanek viissada kuuskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek artikkel neliteist kohta hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromissettepanek artikkel viisteist kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viissada üheksakümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek viissada üheksakümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek artikkel kuusteist kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kuussada üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kompromissettepanek, mis puudutab artiklit seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuussada seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kuussada kaksteist hääletusel on olnud hääletus on lõppenud. vastu võetud ähm, kuussada seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud äh, kuussada kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek artikkel kaheksateist kohta esimene osa, osa A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud part, eh, vabandust, osa B, hääletus on alanud. hääletus on endiselt avatud veel. nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud. kompromissettepanek artikkel üheksateist kohta hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuussada üheksakümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm raportöörilt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, muudatusettepanek kuussada üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kuussada üheksakümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuussada üheksakümmend seitse, kuussada üheksakümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuussada üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek seitsesada, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsesada üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsesada kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, seitsesada kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsesada neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. seitsesada kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. eelarvekomisjoni neljas ettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, muudatusettepanek seitsesada seitse, muuda- äh,, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud äh, suuline muudatusettepanek hääletus on alanud. Monika Holmajärvi suuline muudatusettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud eelarvekomisjoni viies ettepanek. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek artikkel kakskümmend neli kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek artikkel kakskümmend viis kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitsesada kuus, seitsesada kakskümmend kuus, hääletus on alanud L. lõppenud. ja see on tagasi lükatud kompromissettepanek, mis puudutab artiklit kakskümmend kuus, esimene osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud ja nüüd teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek neli, eh, vabandust, seitsesada nelikümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek artikkel kakskümmend seitse kohta hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek seitsesada viiskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek seitsesada viiskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kompromissettepanek artikkel kakskümmend kaheksa kohta hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek artikli kakskümmend üheksa kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek artikkel kolmkümmend kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromissettepanek artikkel kolmkümmend kaks kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek artikkel kolmkümmend kolm kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaheksasada seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, kompromissettepanek artikkel kolmkümmend neli kohta hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek artikkel kolmkümmend viis kohta hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaheksasada kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaheksasada kolmkümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksasada kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek artikkel kolmkümmend kuus kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud muudatusettepanek kaheksasada kuuskümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksasada kuuskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek artikkel kolmkümmend seitse kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaheksasada kuuskümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek artikkel kolmkümmend kaheksa kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kompromissettepanek artikkel kolmkümmend üheksa kohta. hääletamine on alanud. niisiis artikkel kolmkümmend üheksa hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss, äh, ettepanek artikkel nelikümmend üks kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud äh, kaheksasada kaheksakümmend kolm äh, on tagasi võetud, nüüd muudatusettepanek kaheksasada üheksakümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kompromissettepanek artiklite nelikümmend neli, nelikümmend viis kohta hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek artiklite nelikümmend kuus ja nelikümmend üheksa kohta hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek üheksasada kaheksateist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek üheksasada kakskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek üheksasada kakskümmend üks, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek artikkel viiskümmend üks kohta hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek äh, artikkel viiskümmend kaks kohta. esimene osa hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud, teine osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek artikkel viiskümmend kolm kohta hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek üheksasada kuuskümmend, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. üheksasada kuuskümmend seitse ja ja ahvet kuuskümmend üheksa on identsed, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksasada seitsekümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. üheksasada seitsekümmend kaheksa ja üheksasada seitsekümmend üheksa on identsed, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud kompromissettepanek artikkel viiskümmend neli kohta, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud äh, üheksasada üheksakümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud äh, üheksasada üheksakümmend viis, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. üheksasada üheksakümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud eelarvekomisjoni üheksas ettepanek, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek üheksasada üheksakümmend üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek, mis puudutab artiklit kuuskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek artikkel kuuskümmend üks kohta, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. ahvet seitsekümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek tuhat kakskümmend neli, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek äh, tuhat kakskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek artikkel kuuskümmend kolm kohta, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek äh, tuhat kakskümmend seitse, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek artikkel kuuskümmend seitse kohta, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek artikkel kuuskümmend kaheksa kohta hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek artikkel kuuskümmend üheksa koha pealt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek artikkel seitsekümmend kohta, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek tuhat kaheksakümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek äh, tuhat kaheksakümmend seitse. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek äh, tuhat üheksakümmend. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud kompromissettepanek artikkel seitsekümmend üks kohta hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek artikkel seitsekümmend kaks kohta, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek tuhat ükssada kolmkümmend üheksa, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek tuhat ükssada nelikümmend, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek tuhat ükssada viiskümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek artikkel äh, seitsekümmend neli kohta ehk siis artikkel seitsekümmend neli ja hääletamine on endiselt eh, avatud, nüüd on eh, suletud, see on vastu võetud, muudatusettepanek tuhat ükssada kuuskümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, kompromissettepanek artiklite kohta seitsekümmend viis kuni seitsekümmend kaheksa, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud kompromissettepanek artiklite seitsekümmend üheksa kuni kaheksakümmend kaks kohta, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ning see on vastu võetud. muudatusettepanek sada viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromissettepanek põhjenduspunkti kaks kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud sada äh, kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada seitseteist poolt, äh, vabandust, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kompromissettepanek põhjenduspunkti viis kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada kakskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud sada kakskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromissettepanek põhjenduspunkti seitse kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek põhjenduspunkti üheksa kohta, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada nelikümmend, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek sada nelikümmend kaks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada nelikümmend kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada nelikümmend neli, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada nelikümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada nelikümmend viis ei, äh, nüüd liigume edasi muudatusettepaneku sada nelikümmend üheksa juurde, härra esimees, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek põhjenduspunkti neliteist kohta, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek põhjenduspunkti viisteist kohta, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromissettepanek põhjenduspunktide kuusteist ja kuusteist A uus koht, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek põhjenduspunkti seitseteist kohta, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek põhjenduspunkti kaheksateist kohta, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromissettepanek põhjenduspunkti kakskümmend kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromissettepanek põhjenduspunkti kakskümmend üks kohta, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada üheksakümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud, sada üheksakümmend neli. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sada üheksakümmend kolm. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek põhjenduspunkti kakskümmend kaks kohta. hääletus on avatud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud äh, sada üheksakümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek põhjenduspunkti kakskümmend kolm kohta, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek põhjenduspunkti kakskümmend neli kohta, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek põhjenduspunkti kakskümmend viis kohta. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakssada üheksa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kalanduskomisjoni neljas ettepanek, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kalanduskomisjoni viies ettepanek ja kakssada kümme ühesõnaga, jaa, minu jaoks on tegemist kalanduskomisjoniga, ütleb härra esimees. Äh, mille lühend on PEH äh, ja igal juhul on nüüd hääletus alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek põhjenduspunkti kakskümmend kaheksa kohta. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek Äh, põhjenduspunktide kakskümmend kaheksa A uus, kakskümmend kaheksa B uus ja kakskümmend üheksa kohta hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakssada kakskümmend üks, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek põhjenduspunkti kolmkümmend kohta hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek põhjenduspunkti kolmkümmend üks kohta, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek põhjenduspunkti kolmkümmend kolm kohta, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud eelarvekomisjon kaks, hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakssada kakskümmend üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek põhjenduspunkti kolmkümmend üheksa kohta, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd hääletame seda teksti muudetud kujul Äh, nimeline hääletus on lõpphääletus, äh, niisiis nüüd on hääletus avatud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud, nelikümmend poolt häält, kümme vastu häält, viis erapooletut ja nüüd hääletus, mis puudutab äh, läbirääkimiste alustamist läbi, läbirääkimise meeskonna mandaat ja koostöö hääletus, äh, hääletus on avatud, äh, tegemist äh, on hääletusega, mille lõpptulemus otsustab libekomisjoni liikmete absoluutne häälteenamus. hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud nelikümmend neli häält üheksa vastu ja kaks erapooletut saadikut oli ka. palju õnne raportöörile! Colleagues, give your hands a bit of a give your hands a bit of a rest till we get to the next votes kallid kolleegid, puhake natuke oma käsi, enne kui asume järgmise hääletuse kallale. Okay, let's go. Have you got one? The voting is? Yeah, this one, yeah. The colleagues, let's... Um... Kallid kolleegid. Kas kõigil on hääletuskaardid ikkagi olemas? Hakkame siis kohe jälle pihta. nüüd ähm, hääletame libekomisjoni arvamuse üle eelarvekomisjonile mitmeaastase finantsraamistiku valimiste järgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute üle enne komisjonide ettepaneku valmimist. rap-, arvamuse koostaja on Laura Agea. muudatusettepanek number üks, muudatusettepanek number üks, kas kõik on valmis? vabandust, paistab, et ma ise ei olnud valmis, kompromiss number üks. võtke rahulikult istet. kallid kolleegid, me hääletame praegu, kui soovite hääletada, võtke istet. Is everyone settled? Compromise amendment. kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitseteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seit-, kaheksateist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatused, muudatusettepanek kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud hääletava teksti muudetud kujul hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend üks neljale, kuus erapooletut, õnnitlused raportöörile. Läheme hääletusega edasi. kolmandate riikide kodanike puudutav teabevahetus Um, if you listen carefully, the next point in the agenda. järgmine päevakorrapunkt. direktiivi ettepanek, mis parandab kahe tuhande üheksanda aasta äh, komisjoni ettepanekud kolmandate riikide kodanike puudutava teabevahetuse ning Euroopa karistusregistrite infosüsteemi EKRISe kohta. kas raportöör äh, soovib sõna? ei soovi kallid kolleegid, juhin teie tähelepanu ka sellele või tegelikult pöördun raportööri poole. Fifteen. Okay, colleagues, we've had a EPP uh, group request. kallid kolleegid, Rahvapartei on nõudnud uh, kompromiss uh, kaheksa, üks ja kaks muudatusettepanekut kolmkümmend kuus, kolmkümmend üheksa ja nelikümmend osas kas te toetate Rahvapartei taotlust äh, nimelise hääletuse kohta nendes muudatusettepanekute küsi-, muudatusettepanekutes raportööril pole midagi selle vastu ja kas toetate roheliste ettepanekut nimelise hääletuse kohta kolmkümmend kuus, nelikümmend viis ja viiskümmend kaks kohta? paistab, et jah, siis läheme hääletuse juurde. hakkame pihta. kompromiss kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaheksa A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. mis toimub? hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kaheksa B, osade kaupa hääletus, esimene osa. nimeline hääletus, hääletus on alanud. Hmm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nimeline hääletus. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, muudatusettepanek kolmkümmend kuus. sellepärast, et äh, esimese osa hääletus oli selline, nagu ta oli, siis hääletame nüüd muudatusettepanekut kolmkümmend kuus kohe. hääletus on lõppenud vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. kallid kolleegid, ma vabandan teie ees, unustage ära, mida ma ennem ütlesin. hääletame muudatusettepanekuid kolmkümmend seitse ja kolmkümmend kaheksa, need olid endised muudatusettepanekud. muudatusettepanekud kolmkümmend seitse ja kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud muudatusettepanek nelikümmend ja nelikümmend üks, neliteist ja nelikümmend üks on identsed, hääletame neid. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kuus, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud nelikümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. kas midagi jäi vahele? do we go to then? Hey, colleagues, um, I made an error. It, we should... kallid kolleegid, ma eksisin, me ei oleks pidanud hääletama muudatusettepanekut nelikümmend üheksa, see langes üldse ära, unustagem siis eelmise hääletuse, hääletame muudatusettepanekut viiskümmend. hääletus on alanud. ja tegemist on nimelise hääletusega hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaks, hääletus on alanud. nimeline hääletus jälle. muudatusettepanek viiskümmend kaks, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, viiskümmend neli, hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud, vastu võetud, viiskümmend viis, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksateist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, üheksateist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa on identsed hääletused, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunktid, muudatusettepanek üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus. hääletus on avanud. me ei hääleta kompromissi number neli, sellepärast et äh, muudatusettepanek kolmkümmend kuus võeti vastu ja seetõttu me ei hääletanud seda. niisiis, hääletus on nüüd lõppenud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, vastu võetud. kompromiss viis, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on lõppenud, hääletus on avanud, alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitse, kompromiss seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõpphääletus, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend viis poolthäält, kaks häält vastuhäält, neli erapooletut. ja nüüd siis äh, peame hääletama absoluutse häälteenamusega lähtuvalt äh, eeskirjast seitsekümmend kolm kolm, hääletus on alanud. Closed. That is adopted. hääletus on lõppenud, vastu võetud. nelikümmend neli poolthäält, neli vastuhäält, kaks erapooletut. õnnitleme raportööri. ja nüüd siis äh, tubakatarbimise leviku vähendamise ning äh, raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli üle raportöör Martina Anterson. muudatusettepanekuid esitatud pole. muudatusettepanekuid ei ole niisiis lõpphääletus. ma hakkan väsima, hääletame ainult lõpphääletust, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend seitse poolthäält, üks vastuhääl, kaks erapooletut, õnnitleme raportööri viimane hääletus, mis puudutab äh, ühist, ühtset viisavormi, hääletus institutsioonide vaheliste läbirääkimiste alustamise läbirääkimisrühma koosseisu üle, raportööriks Silvia Ivon Kaupmann. jällegi ainult üks hääletus äh, institutsioonide vaheliste läbirääkimiste alustamise üle, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja nelikümmend kuus poolthäält, kaks äh, erapooletut, kolm vastuhäält, loen teile selle meeskonna ette. esimees äh, Silvia von Kaufmann, Petri Sarvamaa variraportöörina, variraportöör, see oli siis Rahvapartei variraportöör, siis äh, konservatiivid reformistid Timothy Kirkhope, Alde, Sarah Dupre, kuue NGL, Kostas Vissikonos ja rohelised äh, Bodil Verero ja FTD Beatrice, Beatrice von Stork. aitäh teile, kolleegid! ja läheme nüüd edasi kolmandate riikide kodanik, Euroopa reisidokumendi ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks. ühtne hääletus läbirääkimiste meeskonna osas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 Okay, you ready? This is it. Okay, colleagues, let's proceed to the votes. niisiis, kolleegid, läheme hääletuse juurde. kõigepealt kompro-, horisontaalkompromiss. horisontaalne kompromisshääletus on avatud. hääletus on äh, lõppenud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend. muudatusettepanek kakskümmend You want me to measure? Um, oleks pidanud alguses kohe ütlema, et proua Veržia on palunud esitada kolmekümnendate, kolmekümnenda muudatusettepaneku juurde soo-, suulise muudatusettepaneku. see selgitab ennast ise ilmselt, see muudatusettepanek, aga proua Veržia võib selgitada, aga ei soovi. kas kõik on nõus? kui olete nõus, siis läheme hääletuse juurde. nüüd siis muudatusettepanek kakskümmend palun ärge ajage mind segasusse, ütleb härra esimees. muudatusettepanek kakskümmend, hääletus on avatud. muudatusettepanek kakskümmend. hääletus lõppenud. proua Veržea, kas te tahtsite midagi öelda? Oh, you wanted to say something before the vote? tahtsite enne hääletust juba midagi öelda? jah, tegelikult, härra esimees, ma tahtsin teha ühe täpsustuse see muudatusettepanek äh, tegelikult äh, koostati valesti, see pandi kompromissi sisse ja ma ei saa aru, et äh, miks inimesed on sellele vastu nüüd, ma vaatan, et igal pool on ainult punased tulukesed, kas te olete siis Euroopa põhiõiguste harta vastu või? Yeah, we'll, we'll vote on proua Jožea, kolmekümnenda osas hääletame siis, kui see kohale jõuab, aeg kätte jõuab selle jaoks. nüüd see kahekümnes ja kahekümne esimene, need äh, libisevad meil käest. teeks ikka selle kahekümne esimese kõigepealt ära. kõigepealt lõpetame kahekümnenda hääletuse, hääletus on nüüd lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks, hääletus avatud hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, hääletus avatud. tegelikult kaheteistkümnes langeb ära, kuivõrd kompromiss võeti vastu ja seega seitsmekümne neljas muudatusettepanek, seitsekümmend neli hääletusele. muudatusettepanek seitsekümmend neli, hääletus on avatud. hääletus lõppenud. see on vastu võetud kompromiss neliteist, hääletus avatud. osade kaupa esimene osa, palun, hääletus avatud. sul-, lõppenud. vastu võetud, teine osa, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend, hääletus avatud. muudatusettepanek kaheksakümmend, hääletus on avatud. hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse, hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss viisteist, hääletus avatud. kompromiss viisteist, hääletus avatud hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend üks, hääled saadetud. üheksakümmend üks, hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, hääled saadetud lõppenud, tagasi lükatud, kaheksateist hääletus avatud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend hääletus avatud lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend kaks, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, hääletus avatud lõppenud tagasi lükatud. üheksakümmend neli, hääletus avatud. lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss, muudatusettepanek kuusteist, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud difficult to see, but amendment 19. muudatusettepanek üheksateist, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss üks, hääletus avatud. hääletus lõppenud vastu võetud. kompromiss, äh, vabandust, muudatus kakskümmend kaks, hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis, hääletus avatud lõppenud, vastu võetud. kompromiss kaks, hääled saadetud. lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääled saadetud lõppenud. see on vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend üheksa, hääled avatud. lõppenud. vastu võetud. ja nüüd siis muudatusettepanek kolmkümmend. kordan siis seda, mida ma ütlesin enne selle kohta proua Veržea suuline muudatusettepanek kolmekümnenda juurde ja selgitas ka seda, nii et hääletus nüüd avatud. see oli kompliment teile, proua Veržea. mina tekitasin kaose, ütleb härraesimees. hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss neli, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud, kompromiss viis, hääletus avatud. lõppenud vastu võetud, kompromiss kuus, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, hääletus avatud. hääletus lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, hääletus avatud. suletud. vastu võetud. nüüd kompromiss seitse. esimene osa, hääletus avatud lõppenud. vastu võetud. teine osa hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks langeb ära muudatusettepanek viis osade kaupa, esimene osa. hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, hääletus avatud. lõppenud vastu võetud. kompromiss kaheksa, esimene osa, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud, teine osa, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kaks, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. viiskümmend neli, hääletus avatud. lõppenud tagasi lükatud viiskümmend kolm hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatus viiskümmend viis hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. seitsmes muudatusettepanek kahes osas, esimene osa hääletus avatud lõppenud. tagasi lükatud, teine osa, hääletus avatud. lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üheksa, hääletus avatud. lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend seitse, kahes osas, esimene osa, hääled salatud. lõppenud. tagasi lükatud teine osa, hääled salatud lõppenud, tagasi lükatud muudatus kaheksa hääled salatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud üheksas, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa, hääletus avatud lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend, hääletus avatud, lõppenud, tagasi lükatud, muudatus kuuskümmend üks, hääletus avatud, lõppenud tagasi lükatud, kuuskümmend kaks hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud kuuskümmend kolm hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kümme hääletus avatud vabandust, ütleb härra esimees, kompromiss kümme, esimene osa hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus avatud. lõppenud. see on tagasi lükatud. kuuskümmend neli, hääletus avatud hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend viis hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss üksteist hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud muudatus kuuskümmend kaheksa hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaksteist, esimene osa hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud, teine osa hääletus avatud lõppenud, vastu võetud. ja nüüd äh, tekst muudetud kujul, see on lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus avatud hääletus lõppenud vastu võetud kolmkümmend üheksa poolthäält, üheksa vastuhäält, kaks erapooletut ja nüüd hääletame siis läbirääkimiste avamise mandaadi ja läbirääkimiste meeskonna osas absoluuthäälte enamus on vajalik ja hääletus avatud. hääletus lõppenud vastu võetud kolmkümmend viis poolthäält, kolm vastuhäält, kolm äh, erapooletut, õnnitlused härra Allaole. It's 11. We can take it now. Take 11? The, the last one, yes, Fontana and Luda. Here. We're taking one more vote, colleague. Kolleegid, veel üks hääletus äh, hääletus, ütleb härra esimees, aga tegemist ei ole hääletusega. kolleegid, sellega on hääletuse osa läbi. <coughs> kolleegid, meil on nüüd veel üks päevakorrapunkt äh, päevakorras minu kord ma seda siis teha. So colleagues, we're going to take a final um, item of business, point 11 veel üks päevakorrapunkt on meil päevakorras. ei ole enam tegemist hääletusega, tavaline koosolek läheb edasi. Um, näidakem üles austust järgmise päevakorrapunkti arvamuse koostaja suhtes päevakorrapunkt number üksteist, lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamine ja käibemaksupettuste vastane võitlus. ja meie libekomisjoni arvamuse koostaja on Juan Juan Fernando Lopez Aguilar, kes nüüd tutvustab meile oma arvamuse projekti. arvamuse projekt esitatakse juhtkomisjonile ja EKOn komisjonile ning see käsitleb, nagu öeldud, lõplikku käibemaksusüsteemi väljatöötamist ning käibemaksupettuste vastast võitlust. Juan Fernando, sul on sõna, ma palun teistel äh, rääkida vaiksemalt. viimane päevakorrapunkt palun lahkuge saalist vaikselt, Juan Fernando, palun, teil on sõna. Yes, thank you, chair. aitäh. ma tean, ma tean, et oleme kõik natuke väsinud pärast seda pikka hääletust, mis on meil just selja taga. see on loomulik, aga kui lubate, siiski paar hetke teie ajast jagaksin siia jäänud komisjoni liikmetega mõningaid märke, märkusi äh, selle päevakorrapunkti suhtes, see on väga tähtis päevakorrapunkt, päevakorrapunkt, kus me käsitleme kriminaalõigust, mis praegu meie ees sünnib, tegemist on PIF direktiiviga, direktiiviga, mis käsitleb äh, Euroopa Liidu finantshuvide kaitset kriminaalõiguse kaudu. me oleme töötanud selle teema kallal juba aastaid, töö muudkui käib ja sõltub nüüd äh, ja, ja on kestnud viimase ametiaja jooksul, me ei ole selle tööga lõpule jõudnud. seda tööd ei saa veel lugeda tehtuks, Euroopa Liidu finantshuvide kaitse, nagu te kõik teate, on juhtumisi Euroopa Liidu poliitilise päevakorra üks prioriteetseid elemente ning peaks aitama kodanike usaldust üldiselt suurendada ning tagada seda, et kodanike raha kasutatakse nagu kord ja kohus. olen teadlik sellest, et Euroopa Liidu kodanike usaldus Euroopa Liitu on kasva- ka,, kahanenud eh, seda juba aastaid. ning pidagem meeles seda, et tegemist on instrumendiga, mis aitab osad sellest eh, kaotatud usaldusest taas saavutada. nelikümmend kuni kuuskümmend miljardit eurot käibemaksu tulu läheb organiseeritud kuritegevus, tegevuse tulemusena kaduma ja see, ja tegemist on kaheksakümne protsendi ulatuses karussellpettustega, tõsiste käibemaksupettustega, mille, mis on oma olemuselt piiriülesed. ning äh, me peaksime sellele keskenduma, peaksime keskenduma just nimelt tõsisele käibemaksupettusele, mis on piiriülese iseloomuga. see olukord on äärmiselt kahetsusväärne, pidades silmas praegust majanduskriisi, mis on kestnud juba aastaid. Neid pettusega kõrvaldatud rahalisi vahendeid võiks kasutada majanduskasvu hoogustamise äh, soodustamiseks, see on väga oluline. liikmesriik, liikme, läbirääkimised parlamendi ja nõukogu vahel Euroopa Liidu finantshuvide kaitse küsimuses, PIF direktiivi küsimuses on jõudnud tupikseisu. tupikseis on kestnud juba liiga kaua ja üks peamisi mureküsimusi siin on käibemaks ja käibemaksu direktiivi kaasamine kogu direktiivi alla. komisjon soovis seda, parlament on seda soovinud me oleme tahtnud, et äh, PIF direktiivi reguleerimisalasse kuuluks ka käibemaks, aga suurem osa liikmesriike nõukogus on olnud selle vastu, hoolimata sellest, et äh, Euroopa Kohtu pretsedendiõigus räägib teist keelt. Tariko ning teiste kohtuasjad äh, kokku umbes ka-, vähemalt kaheksa kohtuasja räägivad selget keelt nimelt käibemaks tuleks äh, kaasata äh, Euroopa Liidu eelarve äh, ressursside hulka. Econi komisjon on koostanud oma raporti lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamise ning käibemaksupettuste vastase võitluse kohta. libe komisjon ja kontkomisjon on arvamuse esitajad lähtuvalt meie kodukorra artiklist viiskümmend neli. mis puudutab meie komisjoni pädevusvaldkonda. mina raportöörina olen seisukohal, et me peaksime oma arvamuses toonitama järgmist, võttes kokku libeseisukohad. käibemaksu kaasamine PIF direktiivi reguleerimisalasse on esimene äh, meie juhtpunkt ja siis teiseks tuleb luua Euroopa Liidu sõltumatu prokuratuur, EPPO, mis saaks läbi viia uurimusi ja äh, tuua kohtu ette ka kriminaalkuritegevused, äh, kuriteod selles valdkonnas. see oli meie esialgne plaan, mille paika panime aegade alguses ähm,. PIF äh, prokuratuuril peaks olema võimalus PIF direktiivi raames tegutseda kahjuks äh, nõukogu äh, on seadnud meie lähenemisviisi küsimärgi alla, olen veendunud aga, et äh, kõik lahjendatud ettepanekud läheksid kalliks maksma meie eelarve seisukohast ning me ei tohiks nendega leppida. üks parimaid mooduseid euroskeptitsismi vastases võitluses, populistide vastases võitluses ka euroskeptitsism ja pop-, populism üha koguvad hoogu, äh, on just nimelt Euroopa Liidu eelarve haldamine. me peame kiiresti tegutsema sellel rindel ning ma teen ettepaneku, et avaldame ka edaspidi nõukogule survet, et nõukogu lõpuks ometi öö, äh, lõpetaks selle sõrgade vastuajamise. olen äh, rääkinud sellest teemast nõukoguga rohkem kui üks kord olen rääkinud Hollandi eesistujaga ja ka järgmise eesistujaga, nii et nüüd on kätte jõudmas aeg otsade kokkutõmbamiseks. kuulan ära, mida kolleegidel on öelda selles küsimuses. käibemaksu küsimuse kohta ja me saame anda omapoolse hinnangu sellele tupikseisu, kuhu on jõutud äh, Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiiviga ning loodetavasti saame sellest tupikseisust äh, õige peaga välja. suur tänu! mõned variraportöörid on ka siinkohal, äh, härra Booni saab siin võimaluse Rahvapartei nimel oma sõna sekka öelda ja seda siis härra Tomaš Tšetšovski Tšetšovski nimel. tahaksin tänada raportööri Finan-, Juan Fernando Lopez Aguilari äh, hiilgava tööde korralduse eest. lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamine ning käibemaksupettuse vastane võitlus on alati olnud meie, üks meie prioriteetidest ainult äh, tugevdades Eurofixi ning äh, koordineeritud äh, liikmesriikide ametivõistluse tegevusi, kasutades ka Euroopa Liidu tegev-, asutustega koordineerides Eurojust, e-, Olav ja teised, ainult sellisel moel on meil võimalik organiseeritud kuritegevuse rahapesu vastu võidelda. meie fraktsioon tervitab seda arvamuse projekti, sellepärast et siin käsitletakse lisaks ka PIF direktiivi ja Euroopa prokuratuuri, aga samas ei äh, liiguta eemale meie päde-, libekomisjoni pädeve, pädevuse alast. me sooviksime, et äh, me toetaksime sellist lähenemisviisi ning kaasaksime käibemaksu ka PIF reguleerimisalasse. kas on teisi kolleege, kes soovivad sõna, küsib esimees? ei ole, suur tänu siis teile päevakorrapunkti arutelus osalemise eest, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksas juuni kell kahe, kaksteist null null, suur tänu selle ettekande eest ja me vabandame, et alguses oli meie saal üsnagi lärmakas, kui te pidite oma ettekannet tegema ja suur tänu kõigile vastuste eest, kallid kolleegid, suur aitäh teile! suur aitäh ka kõigile neile, kes jäid ko lõpuni kohale, kas kellelgi on muude küsimuste alal midagi, all midagi käsitleda, kui ei, siis äh, tõenäoliselt toimub meie järgmine koosolek esmaspäeval, kuuendal juunil ja kohe, kui see paika saab, anname teile ka teada. ja seejärel kolmeteistkümnes juuni Brüsselis on meil plaanis. aga need eeldavad veel heakskiitu. aitäh teile!